Următorul, uh, următoarea dezbatere pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curții. Ja nüüd läheme järgmise raporti juurde. Tegemist on uh, kontrollikoja aastaaruandega uh, aasta 2013 kohta. A venit președintelui Curții Auditorilor. Niisiis sõna saab kontrollikoja president härra Da Silva Caldeira ja aga eh, jah, kõigepealt annan siis sõna härra Silva Caldeirale. domnule Caldeira, aveți cuvântul härra Caldeira, teil on sõna, palun alustage. suur tänu, lugupeetud juhataja. ja alustan nüüd, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud asepresident proua Georgieva mul on au esitleda Kontrollikoja eelarveaasta kaks tuhat kolmteist aasta aruannet Euroopa Parlamendi täiskogule tegemist on olulise muutuste ajaga Euroopas. Euroopa Komisjonil on palju olulisi väljakutseid ja üks nendest on Euroopa Liidu eelarve parem haldamine. lugupeetud parlamendisaadikud, uue eelarveperioodi alustuseks on aastaaruanne välja toonud, et Euroopa Liidu eelarve haldamine ei ole üldiselt piisavalt hea veel. vastutame mitte ainult raha kasutamise eest, aga te peate tagama ka selle, et kulud on kooskõlas reeglitega ning eesmärgid on saavutatud. mis puudutab eelarve kasutamist, siis saja neljakümne kaheksa miljardi euro eest oli makseid, mis äh, olid, mis hilinesid kontrollikoda äh, hinnangul olid need äh, kaks tuhat neliteist aastat mõjutavad, ehk siis äh, me oleme nüüd heaks kiitnud senini kõik eelarve kahe tuhande seitsmendast aastast, aga vaatamata sellest äh, maksete tasandist, äh, maksimumsummast, mis oli üheksakümmend üheksa protsenti, siis praegustest äh, kohustustes, kohustused, täitmata kohustused sõitsid, suurenesid üheksa miljardi võrra kolmesajakümne kahekümne kahe miljardini. see tekitab täiendavat survet Euroopa Liidu rahavoogudele. komisjon peaks koostama vajalikud prognoosid selleks, et ennetada puuduja, maksete puudujääke. samas aga peaks tagama ka selle, et äh, see vastab ka päris äh, rahavoogude vajadusele, ehk siis enam kui pool maksetest kahe tuhande seitsmenda aastast seoses teatud summadega on äh, kaks tuhat kolmteist aastaks jõudnud kasusaajateni lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa Liidu eelarve kulutatakse, aga liiga paljud maksed ei ole reeglitega kooskõlas. veamäär on suurenenud olulise, olulisuse, on ületanud olulisuse lävet, mis on kaks protsenti. kaks tuhat kolmteist aastal näeme me, et üldine veamäär on neli koma seitse protsenti võrreldes neljakümne, nelja koma kaheksa protsendiga kaks tuhat kaksteist aastal kõik äh, kuluvaldkonnad olid sellest mõjutatud, ainus äh, erand oli kümme koma kuus miljardit eurot Euroopa Liidu halduskulude osas kontrollikoja hinnangul on veamäär kõrgem vahendite puhul, mida komisjon haldab koostöös liikmesriikidega ja, ja mis on otseselt komisjoni halduses. kuigi komisjon ja riiklikud asutused on teinud pingutusi korrigeeri-, hin-, veamäära korrigeerimiseks oleks võinud teha rohkem selleks, et vältida neid vigu juba eos näiteks ähm, maaelu arengu veamäära oleks saanud äh, vähendada kuue koma seitsmelt protsendilt kahele protsendile, kui riiklikud ametiasutused oleksid kasutanud kogu nende käsutuses olevat teavet enne komisjonilt kulude hüvitamise taotlemist. peamised vigade allikad, millele riiklikud ametiasutused tähelepanu peaksid pöörama, on rahastamiskõlbmatud kulud, hanke-eeskirjade tõsine rikkumine ja põllumajandusmaa ebakorrektne deklareerimine. kontrollikoja hinnangul peaksid komisjon ja liikmesriikide ametiasutused keskenduma kõigepealt selliste vigade ärahoidmisele ning mitte, kuna need seavad ohtu raha kasutamise tõhususe. lugupeetud parlamendiliikmed, programmitöö perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on Euroopa Liidu vahendite haldajad keskendunud eelkõige olemasoleva raha ärakasutamisele, seejärel eeskirjade täitmisele ning alles kõige lõpuks ja sedagi vaid piiratud määral tulemuste saavutamisele. see peab muutuma. meie aastaaruandes on palju näiteid Äh, mis on kaks tuhat kolmteist aastal vastu võetud üheksateistkümnest eriandust äh, pärit, mis näitavad, kuidas parem tulemustele keskendumine võiks tulemuslikkust tõhustada. selle taustal tervitab Kontrollikoda komisjoni algatust keskenduda vahendite ärakasutamise asemel tulemikuse, selle kontrollikoja hinnangul on selleks vaja esiteks äh, tõsiseid pingutusi nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil, et äh, saavutada Euroopa Liidu piiratud rahaliste vahenditega parimad võimalikud tulemused. teiseks, asjakohaseid tulemusnäitajaid ja usaldusväärset teavet nende saavutamise kohta ning kolmandaks, ja see on kõige olulisem, on vaja õigeid stiimuleid, mille abil äh, tulemuslikkust tunnustada ja nõrku tulemusi sanktsioneerida. senini on Euroopa Liidus äh, oldud survestatud raha kulustamise osas või siis äh, olla ohus, et see raha läheb kaduma. samas peavad saavutatud üldtulemused paremini nähtavad olema. eriti puudutab see seda, et komisjon peaks äh, oma igastases aruandes paremini hindama äh, äh, edusamme, mis on saavutatud kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärkide saavutamisel. lugupeetud president, austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liidu finantsjuhtimise parandamine ei tähenda valikut raha ärakasutamist eeskirjade täitmise ja tulemuste saavutamise vahel valimist. Äh, tegelikult on vaja kõike kolme tegevust ühendada äh, ja see oleks äh, lihtsam, kui oleks konkreetsed eesmärgid ja ja paremad kasutusvõimalused. meie aruanne näitab, et me oleme täielikult pühendunud selleks, et abistada parlamenti ja teisi institutsioone selleks, et saavutada paremaid tulemusi, suur tänu! suur tänu, härra Silva Caldeira, järgmine sõna, järgmisena saab sõna volinik Georgieva, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja lugupeetud president Caldera, proua raportöör, ma sooviksin alutuseks rõhutada siin täiskogul, meil on väga hea meel selle põhjaliku aruande eest, mida Kontrollikoda on meile tutvustanud ning nende konstruktiivsete ettepanekute eest. kontrollikoda tuvastas kaks tuhat kolmteist aasta kohta, et veamäär saab olema neli koma seitse protsenti tõenäoliselt see on veel väga kaugel sellest kahest protsendist, mis on äh, see üldise veamäära, veamäära eesmärk, mille suunas me püüdleme. aga see on madalam kui eelmisel aastal, kus äh, see määr oli neli koma kaheksa protsenti ja eelkõige näeme me seda, et varasemate aastate trend, kus määr suureneb, on peatunud sel aastal, kui sada nelikümmend kaheksa miljardit eurot eh, kasutati programmide rakendamisel ja ma loodan siiralt, et me näeme jõupingutuste tulemusi, mida kolleegid komisjonis on viimastel aastatel teinud, nende kontrollikoja eesmärk, äh, ettepanekute rakendamisel. minu jaoks on kõige olulisem sõnum see, et me peame tegema, jätkama jõupingutusi, jätkama oma tööd, teiseks meid äh, lohutab see, et me saame oma kodanikele ja töötajatele kinnitada, et äh, seitsmendat aastat järjest on eelarve saanud heakskiidu, see on minu arvates väga positiivne tulemus meie tööle. aga veamäär on, mida meie haldame komisjonis, on madalam kui kaks protsenti ning kohustused kõikides kuluvaldkondades on saanud positiivse heakskiidu. varasemalt on Kontrollikoda teinud ettepanekud ühised korraldatud valdkondade, eriti ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika haldamises. nii nagu varem, on raportis meelde tuletatud seda, et väga oluliselt äh, mõjutab äh, veamäära äh, see, et meil on väga keerulised reeglid riigiabi, riigihangete ja abikõlbulikkuse valdkonnas ja see tekitab need probleemid, millele Kontrollikoda viitas. me mõistame, et me peame suurendama oma jõupingutusi liikmesriikidega ja mõistame et see on see, kus me kõige parema tulemuse saavutame, kui me soovime seda tulevikus teha. samuti tahame lugupeetud liikmetele meelde tuletada, et meil on üks konkreetne probleem, mis vajab lahendamist, see puudutab meie programmide mitmeaastast äh, Ähm, äh, lähenemist võrreldes Kontrollikoja iga-aastaste aruannetega. väga tihti oleme me olukorras, kus äh, tehakse teatud muudatusi täiendavate aastate osas, aga need ei kajastu selle aasta aruandes, äh, kus neid teemasid käsitletakse ja see mõjutab probleeme üldises veamääras ja muus veamääras. viimase viis ta-, viie aasta jooksul on äh, oleme me korrigeerinud äh, seda äh, makseid kahe koma kahe protsendi võrra, ehk siis nii palju oleks veamäära saanud äh, vähendada. ma ei taha siinkohal kaitsta meie tegevust, aga kõige olulisem on vaadata tulevikku ja seda sisulisest küljest seda, et kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kavandamisperioodiks oleme me välja toonud uued reeglid lähtudes kolmest põhivõtme, põhimõttest lihtsustamine, äh, selleks, et kuidas vähendada kuluvaldkondi ning nagu Kontrollikoda viitas, selleks, et vähendada veamäära, me peame samuti äh, korraldama vastutust, äh, kui me räägime ühisest vastutusest liikmesriikidega ja meil on vaja samuti kõige kõrgemal liikmesriigi tasandil äh, seda vastutust ning ähm, need äh, motivatsioonid, mis äh, aitaks seda abi paremini ära kasutada ja, ja see, need on need ettepanekud, mis meile ette on nähtud tulevikuks. teiseks, me peame kasutusele võtma Kontrollikoja ettepanekuid, ehk siis tulemusele keskenduma me peame looma vastava kultuuri ja see on minu tegevuse keskmes. ma plaanin väga lähedalt kolleegidega komisjonis tööd teha, samuti ka liikmesriikide ja kõikide teiste osapooltega, et selle suunas liikuda. samuti soovin ma parlamendile kinnitada, et me võtame väga tõsiselt arvesse seda ettepanekut, kus meil on vaja interinstitutsionaalset töörühma ja, ja tulevastel nädalatel äh, tegutseme me selle rühma loomise nimel. meil ei ole aega raisata, meie kodanikud ootavad äh, meilt äh, selliseid, ootavad, et me näitaksime, et me kasutame nende raha nende huvides. mina omalt poolt äh, tahaksin teile öelda, president äh, Silva Caldera, et äh, meie teiega partnerluses ning tule, nõuetele vastavuses liigume tulevuste, tulemuste suunas, aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd alustame aruteluga ja kõigepealt annan sõna proua Kresslale pooleteiseks minutiks proua president, lugupeetud kontrollikoja esimees, kallid kolleegid, proua volinik. kontrollikoja aruande kõige šokeerivam tulemus on see, et tulemused on alles kolmandal kohal, et kõige tähtsam on raha kulutamine. ja proua volinik, kui teil tõesti õnnestub selle vastu võidelda, siis ma kuulutan teid kangelaseks ma kardan, et asjad lähevad edasi nagu siiamaani, sest kõike muud olen juba sadu kordi kuulnud, nimelt et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul lähevad asjad teistmoodi. miks me ei tea, milliseid tulemusi me Euroopa rahaga saavutame? noorte tööpuudus, mida me oleme selle vastases võitluses saavutanud? romade integreerimine, mida me oleme saavutanud? me ei tea. selle asemel, kuna me ei tea tulemustest, räägime me siin veamääradest jah, see on küll tähtis, sest see näitab, kuidas administratsioon töötab ja mul on väga palju küsimusi. miks Kontrollikoja veamäär regionaalfondi puhul on hoopis teistsugune kui see, mida komisjon ütleb, kaks koma kaheksa ja kuus koma üheksa. arengu puhul Kontrollikoda ütleb kuus koma seitse, samal ajal peadirektoraat aga viis koma seitse üks, kas see tähendab seda, et peadirektoraadid kaitsevad ennast kriitika eest juba eelnevalt, kas tegemist on huvide konfliktiga, nii et tõesti, proua volinik, teil on siin väga palju ära teha. mul on veel ka mõned küsimused. finantsinstrumendid, miks ainult äh, nelikümmend seitse protsenti vahenditest jõuab äh, lõplike tarbijateni? ja pettuste vastane võitlus, tõesti väga kurb on see, et kui ameti esimeseks ülesandeks on pettuste vastane võitlus äh,, Äh, sellega ei tegele ja see on muide varsti ka teie probleem, sellepärast et tähtajad on varsti möödas. peale selle kolm, viimane küsimus, liikmesriikide edastatavad valed andmed. me iga-aastases aruandes näeme, et komisjon muudkui korrigeerib tulemusi ja sellepärast tegelikult tekib meil küsimus, et kas meil on vaja sanktsioone ka selle kohta, kui statistikaid võltsitakse ja andmeid valesti edastatakse. suur aitäh, proua Kresle ja nüüd saab sõna proua Ayala Sender kaheks minutiks. aitäh, proua president. tere tulemast, proua Georgieva Euroopa Parlamenti teie uues ametis ja suur tänu härra Kaldeirale nende jõupingutuste eest, mida Kontrollikoda on teinud uute projektide ja ettepanekute analüüsimisel. tõesti, tegemist on suurepäraste ettepanekutega. meil on uus komisjon, uus parlamendikoosseis ja tegelikult ka uus eelarve äh, aasta ja eelarveraamistik Mm, meil on tõesti viimastel aastatel olnud probleeme ja meie ees on suured proovikivid. meil on olnud probleeme eelarvekulutustega, suuremaid kui kunagi varem. siis härra Junckeri programm kolmsada miljardit on vaja leida selleks, et investeerida väga raske on kogu seda tegevust äh, kontrollida ja Kontrollikoda on öelnud, et tõesti järelevalvet tuleb parandada siis ka pangandusvahendite ja meetmete alane kontroll, see muutub ka järjest raskemaks ja siin tuleb meil tõesti kogu aeg teha koostööd majanduse eest vastutavate ametitega. ning lisaks sellele veel ka omavahendid. kontrollikoda ütleb, et meil on siin usaldusega probleeme, eriti selles osas, mis puudutab liikmesriikide SKT-d ja eelarve puudujääke, mida on üha raskem kontrollida ning omavahendite puhul meil on tõesti praegu puudujäägiga tegemist, nii et mitte ainult kulutuste puhul ei ole meil probleeme, vaid ka sissetulekute puhul. ükskõik, kuidas need asjad ka poleks, suur tänu Kontrollikojale ja härra Kaldeirale selle eest, et te tõesti näitasite meile, mida me aastal kaks tuhat kolmteist kulutasime. kakssada üheksateist eurot kodaniku kohta igal aastal see on see, mida kulutati eelarvest, isegi siis, kui ühtegi sellest eurost valesti ei kulutatud, siis kolmteist eurot ja kuuskümmend senti kodaniku kohta oleks veamäär. see võib-olla tundub olevat väike summa, aga see näitab, et kontrolle tuleb parandada. veel kord suur tänu teile, suur tänu selle eest, et Kontrollikoda tegeleb tõesti ka nende Äh, sellise suurema taustapildi vaatamisega. see, mida te põllumajanduskohta ütlesite, et tõesti on hea, et veamäär on vähenenud null koma kahe protsendi võrra samal ajal, aga maaelu arengu puhul on veamäär väga suur, kuus koma seitse protsenti, nii et tõesti siin on selgeid trende näha ja sellepärast meie soovime, et me keskenduksime tulemustele ja peaksime kulutama üha vähem ning peaksime üha rohkem karistusi sisse viima ning sellega soovitame me saavutada seda, et administratsioon teeks vähem vigu. aitäh, järgmisena härra Tšernetski, palun. aitäh, proua president, daamid ja härrad. suur tänu kontrollikoja presidendile härra Kaldeirale. mul on väga hea meel näha, et tegemist ei ole mitte kuulamisega, vaid et me oleme siin täiskogul ja proua Kergeva selle nädala Newsweekis avaldati kaart, kus on näha erinevate mandrite probleeme ning Euroopa puhul suuruselt teiseks probleemiks on noorte tööpuudus. me kulutame selle probleemi lahendamiseks väga palju raha, aga ma pole kindel, kas me kulutame seda raha hästi. ja tõesti siiralt tunnistades on mul hea meel, et aruanne selle probleemi tõstatab. Euroopa Liidu vahendite haldamine ei toimu korralikult, seda tuleb parandada. kolmsada kakskümmend kaks miljardit eurot äh, kulutamata, välja maksmata vahendeid äh, ja eeldatakse, et Euroopa vajub üha sügavamasse võlakriisi ehm, kõige haavatavamaks ehm, valdkonnaks ongi areng ja maaelu areng. Need on väga tähtsad valdkondad, need on valdkonnad, kus ehm, kus just vaest et eh, vaesed riigid satuvad löögi alla. aitäh, järgmisena kolleeg Ali, palun, kaks minutit. aitäh, proua president, lugupeetud äh, proua Georgieva, kõigepealt eh, palju õnne Kontrollikojale väga hästi koostatud raporti puhul, mis pöörab meie tähelepanu väga tähtsatele küsimustele. ja me peaksime arvestama sellega, et Euroopa Liit peaks olema robustne, seda peaks, ta peaks võimaldama korralikult liikmesriikide tulemusi äh, hinnata. väga tähtis on siin arvestada ka omavahenditega, sellepärast et need moodustavad vähemalt seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest ja sellepärast äh, see, mida Kontrollikoda on öelnud, et veamäär on väga suur, on murettekitav. ja tõesti, kontrolliprotsessi tuleb parandada, samamoodi nagu ka aruandlust komisjon oma vastuses ei ole kontrollikoja tulemustega nõus ja mulle tundub, et väga erinevalt on lähenenud komisjon hoopis, komisjon nendele küsimustele. ja mul on mõningaid kõhklusi, kõigepealt äh, see negatiivne hinnang äh, erinevatele rühmadele ja see vist tuleneb sellest, et meil on väga erinevalt statistikat edastatud. teiseks, äh, need rahvusvahelised organisatsioonid, mis annavad makromajanduse kohta informatsiooni, nagu näiteks IMF äh, ja Maailmapank, äh, nende puhul võiks eeldada, et nendel on korralikult, korralik informatsioon olemas hoolimata halvale olukonnale on ka positiivseid arenguid. komisjon on aru saanud, kui tähtsad on need soovitused ja on lubanud neid järgida Euroopa Liidu eelarve ja selle kontroll peaks keskenduma tulemustele ja vaatama seda, kas püstitatud eesmärke saavutati või mitte. see olukord võib paraneda siis, kui liikmesriigid koordineerivad oma tööd kohalike omavalitsustega ja seda kohe programmide projekteerimise faasis. ja ka Euroopa Liidu tasandil oleks võimalik seda tööd parandada. aitäh, järgmisena härra Staes, palun aitäh! tere tulemast Kontrollikoja presidendile ja asepresidendile. tõesti, kolleegid teavad väga hästi, mis on põhiliseks prots-, probleemiks. kaheksakümmend protsenti vahenditest äh, läheb liikmesriikidesse ja seal on suuri probleeme liikmesriigid ei vastuta. härra Kaldeira ütles väga õigesti, et väga paljudel juhtumitel eh, liikmesriigid teavad, et on tehtud vigu, aga mitte midagi ei võeta ette. näiteks veamäär siin eh, regionaalarengus ja tervises kuus koma seitse protsenti. tõesti, liikmesriigid väidavad, et nendel on veamäär kaks protsenti. energiaküsimused, transport nüüd kuus koma üheksa protsenti, liikmesriigid eh, ütlevad, et nendel on kolm koma neli protsenti, sotsiaalküsimused kolm koma üks üks protsenti, siis kui vaadata liikmesriike siis, siis üks koma kaheksa protsenti on täiesti selge, et liikmesriigid peavad midagi ette võtma, peavad tegevuskava välja töötama, selle peaks komisjon läbi vaatama, volinik Georgiev peab sellega tegelema ja siis peavad riigid äh, võtma vastu resolutsioonid ja seda peaks tegema rahandusminister ning rahandusministrid peavad ilmselgelt olema need, kes vastutavad selle, nende kohustuste täitmise eest. iga liikmesriik peab komisjoni ees ütlema, kas ma tegin oma töö ära ja kui see ei juhtu, siis on minister poliitiliselt vastutav ja on selge, kes on ka süüdi. aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Valli, palun. Eh, aitäh! mina tuleksin veel kord äh, finantsvahendite juurde tagasi. ma olen uus parlamendi äh, liige, aga kui nüüd vaadata, mis on tehtud viimastel aastatel, siis äh, komisjon on ilmselgelt rohkem juhiseid kirjutada, on teinud, on täiesti selge, et liikmesriigid ei ole võimelised tulemusi näitama. Nad kõigepealt soovivad vaadata, millised on kulud, muudatused, äh, siis hakatakse mõtlema selle peale, kuidas on äh, äh, reegleid täidetud ja alles siis vaadatakse tulemusi. see kõik tähendab seda, et maksumaksjate jaoks on väga suur koormus ja mitte mingeid tulemusi ei ole. nii need asjad edasi minna ei saa. ja mm, maksumaksjad vaatavad täiesti selgelt ja õigustatult institutsioonide poole, sellepärast et liikmesriigid ise võiksid äh, Äh, kontrollida vahendite kasutamist, sellepärast äh, tulebki küsida, et miks viimastel aastatel mitte midagi ei öeldud või ei tehtud. jah, parteid äh, sõlmisid kokkuleppeid selleks, et ise sellest kõigest kasu lõigata. aitäh, härra Vilimski aitäh, mina küsin küll nüüd juba endalt, et miks te siin häbist ei punasta äh, sest ühel pool on siin Juncker, kellele visati nina peale, et tema on siin maksuparadiisi loonud ja teiselt poolt me näeme, et äh, maksumaksjad Euroopas vastutavad ja kaasrahastavad seda, mida härra Juncker enda riigis on loonud teiselt poolt räägime me siin seitsmest miljardist eurot, mis Kontrollikoda avaldas ja neli protsenti Euroopa Liidu vahenditest ei nelja protsenti Euroopa Liidu vahenditest ei eraldatud õigesti ja nüüd on küsimus, kes vastutab, kas äh, see, et siin rahvasaadikud ei ole kohal, näitab, et nemad vastutavad sellest või kes on veel valmis vastutust kandma? sada kakskümmend miljonit inimest on veerand Euroopa kodanikest kes elavad iga päev vaesuse ohus ja ei ole võimalik, et äh, vahenditega käiakse niimoodi ümber, nii et on ilmselge, et toetused tuleb tagasi viia liikmesriikide tasandile, sest mitte keegi teine kui liikmesriigid teavad täpselt, kuidas koda, kuidas vahendeid õigesti kasutada ja kuidas vahendite kasutamist ka kontrollida. aitäh, kallid kolleegid, palun pidage kinni kõneajast ja nüüd saab sõna härra Sarvamaa pooleteiseks minutiks uh, aitäh, kõigepealt eh, tahaksin tänada Kontrollikoda ja tahaksin neile ka õnne soovida. Eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aastaaruanne heidab eh, sellele teemale palju rohkem valgust kui varem ja tekitab palju rohkem kui arutelusid, kuigi üleüldine veamäär oli neli koma seitse, neli koma seitse protsenti Äh, äh, sellised äh, määrad on täiesti lubamatud, aga minu arvates on veelgi olulisem kvaliteet ja mitte need konkreetsed arvud. tooksin ühe konkreetse näite selle liikmesriikide poolt edastatava info usaldusväärsuse kohta. strukturaalpoliitika vallas on veamäär komisjoni andmetel kaks koma kaheksa protsenti, ainult kaks koma kaheksa protsenti, aga on see ikka nii? vaatame, vaatame asja täpsemalt, nagu tegi Kontrollikoda ja siis äh, tuleb välja, et see on tegelikult kuus koma üheksa protsenti. niisiis, äh, üks äh, väärtuslikke tähelepanekuid selles raportis on see, et enamikel juhtudel liikmesriikide ametiasutused omasid piisavalt informatsiooni, aga ei kasutanud seda. lugupeetud esime-, esimees, me peame selle probleemi parandama Äh, auditeerimine peab äh, jõudma kõigile tasanditele, isegi programmi tasandile ja selleks, et see toimuks, oleks meil vaja täielikku läbipaistvust juba olemasoleva info osas ja meil on vaja ka lihtsustatud reegleid. Äh, siis saame keskenduda ja me tõesti peame keskenduma sellele, mida volinik Georgieva ütles, kui seda raportit meile tutvustati, kõnelejad katkestatakse Teie kõneaeg on läbi, mul on äh, kahju, et pean teid katkestama, aga nüüd saab sõna härra Liberatski kaheks minutiks. aitäh, president, äh, president Caldera, lugupeetud parlamendisaadikud Äh, tegemist äh, on esimese eelarve täitmise kinnitamise menetlusega, kus parlamendis on ligemale pooled uued inimesed ja meil on ametis ka täiesti uus komisjon, nii et, et me peame kasutama võimalust ja edastama väga selge äh, sõnumi, me peame õppima vigadest, me peame mm, saavutama olukorra pideva paranemise, näib, et see on hädavajalik Äh, tegemist on tõsise tööga, tegemist on vigadest õppimisega, asi ei ole lihtsalt selles, kas meist ajalehtedes kirjutatakse või ei. Äh, äh, vigade puudumine ei ole eesmärk iseenesest, see on loomulikult väga oluline, aga sellest ei piisa. Euroopa Liidu raha võib kasutada täielikult reeglitega kooskõlas, aga see raha peab olema suunatud selgete eesmärkide suunas, selleks, et saavutada majanduskasvu ja keskkonnaalaseid eesmärke, mis on täna väga olulised. volinik Georgieva ja ülejääk uues, ülejäänud komisjoni liikmed Äh, omavad vahendeid selleks, et mõõta eelarve sotsiaalset mõju ja Euroopa Liidu programmide mõju. liikmesriigid ja regionaalsed omavalitsused on meie partnerid selles ettevõtmises ning peavad hoolitsema selle eest, et iga sent Euroopa Liidu raha kulutatakse korralikult palun pidage meeles, me peame investeerima, aga mitte raiskama meil on vaja aruelu äh, selles osas, mis, mis, mis on head tulemused erinevates raha eraldamise valdkondades ja meil on vaja äh, institutsioonide vahelist tulemuste töörühma äh, kaasata eksperte kõikidest valdkondadest, ka parlament, parlamendist, niimoodi, et me saaksime kiiresti välja töötada ja ellu rakendada tõeliselt ühist lähenemist nendele programmidele. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Vistisen üheks minutiks. jah, Euroopa kontrollikoda tõesti äh, Äh, on sunnitud tunnistama, et äh, veamäär kasvab pidevalt ja seetõttu on eelarve kinnitamine tõesti raske, aga see ei ole meie jaoks ju mingi uudis ja seetõttu ma räägin äh, hoopis teisest asjast, mis minu arvates on veelgi palju tõsisem. tegelikult ei ole meil mingit Euroopa Liidu lisandväärtust, mis sünnib sellest kulutatust rahast. meil on tohutu suur eelarve aga meile ei tundu, et see raha äh, läheb sinna, kus seda on vaja, seda, seda raha ei kulutata ju paremini, kui liikmesriigid seda ise kulutaksid. ning äh, ma tahan öelda, et me oleme lubanud Euroopa Liidu eelarvest rohkem raha, kui see tegelikult raha on. Äh, nii et, et tegemist on viitsütikuga pommiga, mille otsas me istume ja kui me asjasse tõsisemalt siin kojas ei suhtu, siis satume tulevikus väga tõsiste probleemide ette. ma loodan, et minu kolleegid suhtuvad asjasse tõsiselt ja see on minu sõnum. härra Arnold saab järgmisena sõna. kuuskümmend sekundit ei piisa, et seda raportit põhjalikult äh, analüüsida, siin räägitakse rohkem kui seitsmest miljardist eurost, mida ei ole korralikult kasutada. Äh, väga paljud väikeettevõtted, talud lähevad pankrotti, äh, maksavad tohutuid makseid, see halb juhtimine ja pettused näitavad, et Euroopa Liidu süsteem on lõpuni mäda Äh, igasugused läbikukkumised liikmesriikide poolt on ka süsteemi enda läbikukkumised ja isegi nendes projektides, mida haldab komisjon, on kolme koma seitsme protsendine veamäär. möödunud aastal äh, komisjon lihtsalt ignoreeris äh, seda et äh, kahtekümmend ühte protsenti audiitorite soovitustest ja ainult seitsekümmend protsenti nendest äh, rakendati ellu kas osaliselt või täielikult. Äh, kui eraettevõtted audiitorite soovitusi eiraksid, siis nad satuksid vanglasse ja täpselt niimoodi, kui nad eksid, esitasid üheksateist aastat järjest ebakorrektseid arveid. aitäh ja nüüd saab sõna härra Aljo üheks minutiks Eh, president, kallid kolleegid, eh, tahaksin tänada kontrollikoda selle väga selge raporti eest. Euroopa Liidu finantsvahendite haldamine ei ole endiselt rahuldav. Euroopa Liit eh, näiks, kulutavad lihtsalt sellepärast, et kulutada ja ei hoolitse üldse, millised on tagajärjed, mis nendega kulutustega seotud on, kas need ka mingeid tulemusi arvata me näeme, et rikutakse pidevalt raha kulutades reegleid, veamäärad on väga selged ja väga tihti pannakse toime pettusi, näiteks riigihangete vallas ja see näitab, et teatud projektide osas on meil selgeid probleeme korruptsiooniga ja lisagem siia ka need teil täitmata kulukohustused, kakskümmend kolm miljardit eurot, nii et, et siis te saate aru, miks kodanikud enam sellesse süsteemi ei usu, olukord on seda šokeerivam, et Äh, komisjon hakkab äh, suveräänsetele riiklitele, suveräänsetel riikidel nõudma põhimõtteid, mida ise ei suuda rakendada. härra Deutsch nüüd üheks minutiks, palun. aitäh. aitäh, äh, president president Caldeira, proua Georgieva, kallid kolleegid kõigepealt äh, tahaksin tänada Kontrollikoda selle raporti eest, mida me täna arutame. Äh, äh, ma vaidlustaksin mõningaid asju, mida minu kolleegid ütlesid. ma arvasin, et tegem-, minu arvates on tegemist väga hea raportiga, mis täiendab Euroopa Parlamendi tööd tahaksin teile meenutada kahte kõige olulisemat asja, mida härra Caldera mainis. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, oli Euroopa Liidu eelarves sada nelikümmend kaheksa miljardit kulutusteks, millest neli koma seitse protsenti äh, kulutati mitte kooskõlas kehtivate reeglitega, niisiis äh, vea äh, määr puudutas ligemale seitse miljardit eurot. Need on need olulised andmed, millele me peame keskenduma Äh, need andmed näitavad, et meil on suuri probleeme ja nende probleemidega peame tegelema, aga need arvud näitavad ka seda, et meil on veel üks suur probleem, millest me väga tihti ei kõnele, nimelt see summa seitse miljardit eurot, mille, mida siis vead puudutasid äh, äh, seda võiks võrrelda kahekümne, kolmekümne miljardi euroga, mis on komisjoni poolt maksmata jäetud Äh, äh, läbi viidud projektide eest, see tähendab seda, et Euroopa Liidu eelarve äh, tegelikult ei ole tasakaalus, aitäh, härra Voon, üheks minut, pooleteiseks minutiks, palun. aitäh, president, tahaksin tänada Kontrollikoja presidenti ma olen täiesti kindel, et enamik kolleege siin saalis tervitavad seda, et Kontrollikoda on veel kord öelnud, et eh, tulud ja kulud olid seaduslikud, aga jah, loomulikult on veel väga palju vaja ära teha maksude osas, neli koma seitse protsenti veamäär, see on liiga kõrge ja ma tahaksin veel kord rõhutada, kolleegid, seda, et jutt käib vigadest ja mitte pettustest me teame, et enamik nendest vigadest toimuvad liikmesriigi tasandil ning seda tõendavad ka arvud. Need arvud näitavad, et ühistelt hallatavate projektide puhul on vigade määr palju suurem kui äh, muude projektide puhul, nii et, et ma arvan, et me peame liikmesriikide tasandil tegema väga palju rohkem tööd, eriti nende liikmesriikidega, kas aastast aastasse on problemaatilised ja tervitan neid uusi mõtteid, mis volinikul sellel teemal on. me peame aitama liikmesriikidel veamäära vähendada ja nagu teisedki, tahaksin peatuda tulemustel Äh, kallis kolleeg, ütleb president, äh, teie kõneaeg on läbi, nii et ma palun, et te võtaksite oma sõnavõtu kokku <laughs> ma ütlesin äh, ah,, vabandust, teie kõneaeg on läbi, meil lihtsalt ei olnud kell alluses õieti käivitatud, aitäh. hästi, aitäh. ja härra Ashworth üheks minutiks nüüd. president minu arvates on negatiivsed kinnitavad avaldused väga depressi-, depressiivsed, aga mulle meeldib, et nii audiitorid kui komisjon on asjale lähenenud positiivselt Äh, nad on mõlemad väga õigesti öelnud, et tegu on uue algusega ja täiesti õigesti on nad väl-, nad on väljendanud otsusekindlust tegeleda pikaajaliste probleemidega ja mõlemad viitasid sellele, et me peame muutma oma käitumist. ma olen sellega täiesti nõus. aga ma teeksin ühe ettepaneku. Äh, selle muutuse lähtepunkti peaks olema siin kojas. meie oleme need, kes eh, siia otseselt rahva poolt on valitud. meie oleme see koda, kes eh, otsustab, kuidas maksumaksjate raha kulutatakse ja vaatamata kogu sellele huvile, mida me eelarve suhtes üles näitame, ei ole meil võimalik kontrollida, kuidas selle, kuidas eelarvet ikkagi täpselt täidetakse. meil ei ole mitte mingisuguseid mehhanisme, mille abil mõõta, kas me rahaga mingit väärtust toodab ja alles siis, kui meil selline äh, võim on, siis saame me seda käitumist muuta ja saa-, saame asuda teele positiivse kinnitava avalduse suunas. ja, ja nüüd äh, üks minut proua Adinolfile Äh, mul on, äh, tahaksin tänada Kontrollikoja presidenti selle raporti eest ja mind hämmastas tõesti see vigade määr, mis kahe tuhande üheksandast aastast praeguseni on pidevalt kasvanud. niisiis, äh, meil on süstemaatiline probleem, mis puudutab ligemale kolmekümmend miljardit eurot. minu arvates on lubamatu, et nii palju vigu Euroopa Liidu halduses toimub. pensionid, palgad Äh, igasugu muud kulutused, näiteks kulutused hoonetele, äh, sellistes valdkondades ei tohiks üleüldse mingeid vigu olla ning äh, seda eriti praegu, kus Euroopa majandus on kriisis ja kodanikud peavad säästumeetmeid rakendama, me peame suhtuma väga ettevaatlikult igasugustesse kuludesse kõigis riigihangetes ja me tõesti peame kärpima oma kulutusi ka, mida me teeme oma hoonetele. ma loodan, et uus komisjon härra Junckeri juhtimisel tegeleb äh, selle küsimusega äh, täpselt nii, nagu ta lubas tegeleda ka Luksemburgi skandaaliga. aitäh äh,. härra Bonanno järgmisena. ma tahaksin äh, rõhutada, et Piemonte piirkonnas seitseteist linnapead äh, on äh, le-, nagu minagi leidnud, et tegemist on väga tõsise probleemiga. ma tahaksin teid tänada tehtud töö eest ja ma tahaksin mulle eraldatud kõneaja raames öelda, et minu kogemus äh, on see, et ma olen Itaalias võidelnud maffia vastu ning äh, äh, olen äh, kohtunud ka meie senati esimehega ja maffia ei ole see, mida te arvate, ei ole tegu mingite ristiisadega, kes istuvad kuskil Sitsiilias. Äh, maffia läheb sinna, kus on raha, äh, kus on suured huvid kaalul, seitse miljardit. kui te hakkate seda raha otsima, siis te leiate, et maffia käsi on kindlasti mängus Äh, näiteks äh, Luksemburg on igasse räpasesse tehingusse Euroopas segatud, sest kus on räpased tehingud, seal on ka maffia, nii et, et ma tahaksin teile öelda, et Euroopa probleemid on tõsised. Te olete nüüd ületanud oma kõneaja ja proua Schmidt. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruanne ütleb et, et neli koma seitse protsenti on veamäär, see on number, mis ilma finantsparandusteta oleks kuus koma kolm protsenti ja kuigi arvatavasti veamäär võrreldes eelmise aastaga vähenes null koma üks protsenti, on ikkagi kuus koma kolm protsenti vahendeid valesti välja makstud. suurimaks nõrkuseks on arengufond ja Kontrollikoda on ütlenud, et kõige suuremaks probleemiks on vahendite kasutamise kontroll. probleemiks on äh, ex-ante kontrollid, sellepärast et ex-ante kontrollid peaksid äh, olema sellised, millega kohe alguses välistatakse valed maksed ei ole vaja hakata siin rääkima, milline on meie majanduslik olukord, kõik teame, et ei saa niimoodi edasi minna, on viimane aeg nüüd midagi ette võtta ja kasutada kõiki kontrollivõimalusi, mis meil olemas on tegemist on kahekümnenda aasta aruandega ja tõesti, tegemist on šokeeriva tõsiasjaga, et liikmesriigid pärast kahtekümmet aastat kontrolli ja ja kontrollikoja toetust ikka veel ei suuda ilma vea määrata oma vahendeid kulutada. siin tuleb midagi ette võtta, sest me kulutame siin Euroopa maksumaksjate raha ja mitte miski muu ei kahjusta meid nii palju kui see, kui me valesti maksame. tõesti, mõelge, kui te oleks iseenda raha, siis kasutaksite seda mõistlikult ja sama tuleb teha ka Euroopa Liidu eelarvega. aitäh, järgmisena härra Kaier, palun poolteist minutit aitäh, proua president, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. olen nõus äh, kõikide nende tänusõnadega Kontrollikojale ja ühinen nendega, me nägime, et veamäär Euroopa Liidu eelarvelt natukene vähenes, neli koma kaheksa protsenti nimelt aga kas me tõesti peaksime võrdlema ainult veamäära eelmise aastaga, ma ei usu. kõik, kes on Euroopa Liidu äh, rahadega tegelenud, teavad, et programmiperioodi ajal tõesti erinevalt kulutatakse. alguses makstakse vähem ja mida rohkem liikmesriikide projekte kinnitatakse, seda rohkem tehakse ka väljamakseid. nii et tõesti tasub vahel vaadata ka seda, milline oli olukord seitse aastat tagasi samal ajal siis kaks, kahe tuhande, kahe tuhande kuuenda aasta finantsraamistiku puhul ja toona oli seitse koma kolm protsenti veamäär. see tähendab seda, et veamäär nüüd äh, kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani on äh, veamäär kaks koma kuus protsenti vähenenud äh, ja tegemist on poliitilise eduga. mida oleks võimalik veel ära teha selleks, et veamäära vähendada? ma arvan, et siin liikmesriigid on need, kes peaksid midagi ette võtma. kontrollikoja aruandes on siin selgelt kirjas, tsiteerin seda, sest ma arvan, et kolleegid peaksid tõesti originaali kuulma. kui veamäär on suur, siis liikmesriikide ametivõimudel on võimalused selleks, et neid vigu äh, vähendada ja meil oleks võimalik maaelu arengus veamäära vähendada kaks protsendi. suur tänu ja järgmisena härra Suulik, palun üks minut aitäh, president. Euroopa Kontrollikoda on jällegi leidnud, et vead puudutavad miljardeid ja seda juba kümnendat aastat järjest ja näib, et mitte midagi selles kõiges äh, ei muutugi. Need vead äh, puudutavad äh, tõesti väga olulisi tegevusvaldkondi Äh, me teame, et äh, tuleb raha kulutada ja seda raha tuleb kulutada kohaselt reeglitega ja alles siis hakkame me mõtlema, äh, kas sellel raha kulutamisel on ka mingit mõtet, selline lähenemine on vale mis mõte on sellel, et Euroopa kogub raha maksumaksjatelt ja siis jagab selle jälle laiali? me ei tohiks siin lihtsalt jõuluvana mängida, me peaksime oma kulusid kärpima ühine põllumajanduspoliitika on midagi, mida saime äh, pärandiks möödunud sajandilt, sellele poliitikale tuleb lõpp teha. viiskümmend miljardit Euroopa Liidu vahendeid, need, see raha tööb ainult häda. Äh, härra Šedovski järgmisena. Äh, president, kolleegid, daamid ja härrad, mina tahaksin Äh, samuti kommenteerida seda Kontrollikoja iga-aastast aruannet. on kahetsusväärne, et äh, me peame jälle kord tõdema, aga jah, paraku raportist on selge see, et äh, Euroopa Komisjon kannatab halva finantsjuhtimise sündroomi all. see on probleem, millele me peame silma vaatama Äh, uu-, äh, edaspidi peame tegema kõik selleks, et sellest sündroomist vabaneda. mina näen ühte väga olulist probleemi. nimelt äh, ebapiisava selgusega paika pandud prioriteedid. kui kulutatakse Euroopa Liidu vahendeid, siis kõigepealt peame hoolitsema selle eest, et neid vahendeid kulutatakse kooskõlas Äh, nende reeglitega, mis on kehtestatud ja hetkel äh, me sellele erilist tähelepanu ei pööra ning me äh, eirame täielikult seda, kas need projektid, mida eelarvest rahastatakse, saavutavad need eesmärgid, mis meil on, kas kas neist on üldse mingit kasu? suur vigade määr näitab ka, et kontroll pole piisav Äh, äh, see kõik viitab äh, mitteusaldusväärsele finantsjuhtimisele ja selles on süüdi ka liikmesriigid ja mõnekord, mõnikord ei anna liikmesriigid tõeseid andmeid, mõnikord lihtsalt kogemata, mõnikord tule-, teevad nad seda sihilikult. aitäh. ja proua Kinitši. suur tänu, lugupeetud president lugupeetud äh, volinik Georgieva ja suur tänu teile, president äh, Caldera, selle aruande eest. see tuletab meile meelde taaskord, et samad probleemid äh, kaks, neli koma seitse on see üldine määr, veamäär kaks tuhat kolmteist aastal ning see on väga tähtis näitaja, me peame tegelema kõrge veamäära probleemidega selleks, et mõista, miks eh, ei ole kõik toiminud nii, nagu vaja, me peame läbi vaatama need juhtimismeetmed, aga lisaks sellele on veel kaks nüanssi. Eh, tõhus kasutamine ja kulukohustuste täitmata jätmine on tekitanud probleeme, mis mõjutavad tulevasi äh, makseid mitmeaastases finantsraamistikus. ja ma leian, et komisjon peaks sekkuma kiiresti ja konkreetselt ning see peab olema prioriteediks. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja ei ole kohal ja seega lähme kohe äh, kolleeg Vandekampi äh, sõnavõtu juurde mikrofon palun. jah, doet u het? oké okay., ik dank. Eh, aitäh. Euroopa Liidu Kontrollikoja esimehele ja ka volinikule tema sõnade eest. Teid ei üllata kindlasti see, et ma ühinen proua Kressle kriitiliste sõnadega. tõesti, järgnevatel aastatel olukord muutub ja kas tõesti muutub, on nüüd küsimuseks. veamäär nelja koma kaheksalt protsendilt lähenes nelja koma seitsmele protsendile. no kuulge ausalt, Euroopa kodanike jaoks on seda liiga vähe. me võime, me tõesti ei saa sellega oma kodanike ette minna. seitse miljardit eurot on läinud kaduma ja ma kohe kindlasti ei nõustu nende kolleegidega, et see raha maksti maffia rahakotti vaid äh, me oleks võinud sellega näiteks äh, äh, taristut parandada. mida me võiksime järgnevatel aastatel teha? ma mõtlen just liikmesriike siin, proua volinik, sest liikmesriigid mängivad siin palju suuremat rolli, kui me arvame. ja tõesti, ka kuulamise puhul me pöörasime väga palju tähelepanu just riiklikele halduskavadele. liikmesriikidel on Euroopa vahendite kuulutamisel palju suurem vastutus, kui meie siin Brüsselis arvame. ning lõpetuseks lihtsustamise küsimus. nii taotluste esitamistel kui ka lõpparvelduste puhul on võimalik seda kõike lihtsamaks teha. aitäh! nüüd on teile sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama? otse loomulikult, härra Kaier, palun. mikrofon palun, härra Kaier kallis kolleeg Van de Kamp, ma tunnen teid kui tõsiseltvõetavat kolleegi ja sellepärast tahtsin teie käest küsida, sest ma arvan, et te tegite siin praegu vea. Te ütlesite, et seitse miljardit eurot on kaduma läinud. ma loen teile nüüd ette, mida Kontrollikoda ütleb. nimelt veamäär ei ole, veamäära ei saa pettusega või raiskamisega võrrelda, vaid lihtsalt tegemist on vahenditega, mida ei oleks pidanud välja maksma. nii et kas te võtaksite tagasi oma avalduse, et seitse miljardit on kadunud? härra Vandenkamp, palun pool minutit. aitäh kolleegile selle küsimuse eest, jah, tõesti, siin selgitati minu seisukohta seitse miljardit, kolleegil on õigus, need ei ole kadunud, vaid need maksti valesti välja, aitäh. Allons... suur tänu. nüüd äh, vaba mikrofoni vooru ei tule või tuleb äh, vaba mikrofoni voor ja proua Anderson kõigepealt suur tänu, sooviksin omalt poolt tänada Kontrollikoda selle aruande eest ja kahjuks ei ole teie tööd alati väärtustatud ja me peaksime siin kojas, siin kojas peaks olema rohkem liikmeid eh, kohal praegusel hetkel. see eh, raha kasutamise eh, kontrollimine, lähtudes selle kasutamisest, on väga oluline. Ühendkuningriigis on vahendite kasutamine keskmisest madalam ja sellest on kahju. see tähendab seda, et noorte garantii, tulvade abi, töötajate tootamine, toetamise rahavahendeid oleks võimalik paremini kasutada, samas eh, puudutab see ka vahendeid, millele viitab see aruanne, vastuseks kolleegile sealpool üldsegi ei vasta tõele see, et Euroopa Liidu raha raisatakse, see on väga väärtuslik äh, raha, kui vaadata seda olukorda, kõnelejad katkestatakse. suur tänu, hea kolleeg. nüüd saab sõna härra Marias, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud president silmakirjalikkusest Euroopa Liidus puudust ei ole troika viibutas oma sõrmega Kreekale ja teistele lõunapoolsetele liikmesriikidele kärpemeetmed on põhjustanud väga julmi äh, probleeme majanduses. ja volinik ei ole suutnud isegi oma riigis äh, või äh, komisjoni president ei suutnud oma riigis asju ära korraldada, kus on olnud probleeme rahade kasutusega, nii nagu me oleme näinud ka Kontrollikoja aruandest kes vastutab, kes vastutab nende rahade eest, mida on valesti kasutatud, eriti hetkel, kui meil on miljoneid töötuid lõunapoolsemates liikmesriikides. korruptsioon riigihangetel, raha raiskamine, väärkasutus rahakasutus lihtsalt kasutamise, kulutamise nimel ei ole sobiv reegleid on rikutud ja me näeme, et vigu on väga palju. suur tänu ja järgmisena saab sõna suur tänu, lugupeetud president, ütleb härra Šoltes. ka mina sooviksin ähm, tunnustada Kontrollikoja aruannet, minu arvates on väga oluline äh, et äh, meie institutsioon, et see institutsioon äh, analüüsib Euroopa Liidu vahendite äh, kasutamist. mina tahaksin rõhutada ka järgmist. me saaksime Euroopa vahendeid paremini kasutada, jah, see vastab tõele, nii nagu ka Kontrollikoda on öelnud. me peaksime paika panema konkreetsed eesmärgid, niiviisi oleks võimalik meil see tulemus saavutada ja see on see, millele minu arvates me peaksime keskenduma, sellele peaks keskenduma komisjon, me peaksime vaatama, millised on need eeskirjad, mis on liiga keerulised, mis tekitavad tõkkeid ja mis ei võimalda vahendite tõhusat kasutamist. mõned eeskirjad on head, aga mõned tekitavad hoopis rohkem probleeme. suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Efrits, üks minut palun mina olen, äh, aitäh, Regi komisjonis ja me oleme mõningaid äh, neid probleeme juba arutanud ja ma mõistan, et äh, paljud neist ei ole midagi tõsist ega pahatahtlikku, vaid need on lihtsalt vead, mis juhtuvad. väga oluline on see, et me leiaksime viisi, kuidas süsteem võimaldaks selgemalt mõista seda olukorda, nii et see ei oleks nii segadust tekitav. mina arvan, et enamus probleeme äh, ei ole tahtlikud, aga ikkagist on tegemist maksumaksja rahaga, meil on tegemist süsteemiga, kus inimesed ei mõista, mida nad teevad. ja on võimalus, et pettusi võib toimida ka suurel määral, kõigil meil on Euroopas vähe raha ja iga liikmesriik tahab raha õigesti kasutada ja me peame tegema tööd selle nimel, et raha kasutataks korrektselt ja mingisuguseid vigu ei tekiks selles protsessis suur tänu ja proua Morvai, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud volinik, oma kõnes ütlesite te seda, et kodanikud ootavad meilt Euroopa Komisjonilt siis seda, et me näitaksime, et nende rahavooge juhitakse korrektselt mida teie ise arvate, lugupeetud volinik, kas kodanikud võivad äh, seda uskuda, kui teie komisjoni juhib isik, härra Juncker, kes on äh, sõlminud salakokkuleppeid äh, rahandusministrina, Luksemburgi rahandusministrina hargmaiste ettevõtetega, et nad saaksid makse vältida kus on väga palju oma kaaskodanike rahast, nende ta-, taskust äh, raha võtnud ja ja saanud, seadnud äh, ebavõrdsesse olukorda VKE-d oma riigis. kas kodanikud saavad ähm, usaldada sellist äh, inimest või kas ta peaks tagasi astuma? ja kui kõik oleks nii korras, kõnelejad katkestatakse. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Caputo suur tänu, lugupeetud president. kaks tuhat kolmteist aasta aruandes äh, viitab Kontrollikoda sellele, et eelarves äh, keskendutakse lihtsalt raha kasutamisele ja tuuakse välja, et kaks tuhat kaks, seitse kuni kaks tuhat kolmteist oli oluline just raha kulutamine ja eeskirjade järgimine, aga palju vähem oli keske, keskendutud äh, tulemuste saavutamisele kui seitse miljardit on vääralt kasutatud, siis on seda liiga palju. aga volinik ütles väga õigelt, et me ei saa aega ka-, kaotada, me peame tõhusamalt süsteeme muutma selleks, et me saaksime parema tulemuslikkuse ja samuti on vaja vähendada bürokraatiat see on kõik äh, oluline osa kogu paketist, paketist ja ma loodan, et komisjon võtab arvesse Kontrollikoja soovitusi ja rakendab neid nii, et me saaksime Euroopa vahendeid paremini äh, kasutada. härra Obermeier, mikrofon palun aitäh! igal aastal jälle on meil Kontrollikoja aruanne esitatud ja suur tänu Kontrollikojale, et nad meile nii palju head materjali on kokku pannud. minu jaoks on täiesti šokeeriv see ja juba viis aastat olen neid aruandeid ja arutlusi kuulanud siin, et ignoreeritakse neid aru, Kontrollikoja soovitusi nagu näiteks see, et tuleb kontrollida vahendite kasutamist tegelikult, mitte ainult äh, Äh, formaalseid kriteeriumeid. tõesti, Kontrollikoja aruanded on ilmselged ja ütleb juba aastaid, et tulemustele tähelepanu ei pöörata. kodanikukaitse, loomakaitse, need on siin selgelt välja toodud ja daamid ja härrad, see kõik meenutab mulle seda, et Euroopa Liit on nagu naftatanker, mis sõidab kiiresti edasi, aga ei ole võimeline oma kurssi muutma ja mis kõige hullem äh, Ehm, meil on rooli taga kapten, kes tegelikult ei soovi ka seda kurssi muuta. aitäh! ja viima- ja nüüd saab sõna proua Georgieva pärast Vaba Mikrofoni vooru. aitäh, proua president! alustuseks suur tänu kommentaaride eest, mis siin tehti, selged sõnumid raportööridelt. suur tänu ka kõigile, kes ütlesid, et nad soovivad, et äh, vahenditega käidaks paremini ümber just äh, meie kodanike huvides. tahaksin teha kolm märkust. kõigepealt, mis asi on veamäär? seda see just ongi, viga, vigade määr. mõned nendest võivad tõesti tulla sellest, et vahenditega pole hästi ümber käidud, vahel on tegemist võib-olla lihtsalt äh, Äh, valesti kirja pandud ja võib-olla null koma kaks protsenti, väike protsent on tõesti äh, raha, mis on läinud kaduma, mis on varastatud. null koma kaks protsenti on tõesti null koma kaks protsenti liiga palju, kuid me ei tohi vigu segamini, tõsiseid vigu, ametnike tehtud vigu ei tohi segamini ajada äh, pettuste ja vahenditega valesti ümberkäimisega, me tõesti peame endale selgeks tegema, millest me siin räägime. sest kui me ei defineeri probleemi õigesti, siis me ei ole ka võimelised seda lahendama. teiseks, mida me kõige selle osas ette võtame? vigade puhul suur osa nendest vigadest on tõesti vead ja koos liikmesriikidega me tõesti palehigis investeerime kodanike äh, koolitusse, nende inimeste koolitusse, kes tegelevad Euroopa Liidu rahaga. tegemist on ülesandega, mis on ära teeninud isegi rohkem tähelepanu, sest kui tegemist on inimestega, kes teavad reegleid ja rakendavad neid reegleid, siis otse loomulikult veamäär väheneb ja meil on väga palju tõendeid selle kohta, et äh, korralikult läbi viidud koolitusprogrammid toovad endaga kaasa vähenenud veamäärad. nii tõesti, inimressurss mängib väga tähtsat rolli me oleme ka loonud tugevaid stiimuleid uue programmiperioodi jaoks, positiivseid stiimuleid. kuus protsenti vahenditest on pandud kõrvale just selleks, et häid, hea, heade tulemuste eest premeerida ja meil on ka selged sanktsioonid siis, kui on näha, et vahenditega ei käida õigesti ümber me oleme palju ära teinud ja me soovime veelgi rohkem ära teha reeglite lihtsustamise osas. meil on siin abikõlbulikkuse reeglid nüüd erinevates valdkondades harmoniseeritud. eile kohtusin äh, teiste volinikega ja rääkisime just sellest, kuidas selles küsimuses edasi minna. tegemist on väga tähtsa küsimusega ja kohus tõi ka selle välja kas me võtame seda aruannet tõsiselt? jah. ja Kontrollikoda oma eriraportis eh, üheksateist aastast kaks tuhat kolmteist ütles, et komisjon eh, tõesti järgib neid eh, soovitusi ja komisjon on rakendanud neid soovitusi ja see on rahade kasutamist parandanud, nii et me tõesti võtame neid soovitusi tõsiselt meil tuleb tõesti siin äh, reeglite rakendamine ühendada, äh, ühendada ka tulemustega ja tulen teie ette ka järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal ja ma loodan, et meil on siis võimalik äh, ette näidata ka tulemusi. ma tegelikult mitte ainult ei looda, vaid olen täiesti, luban teile, et need tulemused tulevad aitäh, proua volinik ja nüüd härra Silva Caldeira arutelu lõpetuseks, palun. Äh, aitäh, president äh, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, teid nende heade sõnade eest, mida te kontrollikoja aadressil ütlesite. jah, tahaksin tänada kõiki, kes selle raporti vajalikkust rõhutasid peatuksin äh, mõnedel küsimustel, mis selles arutelus tõstatusid, mitte ainult sellepärast, et äh, kontrollikojal paluti otseselt vastata, aga ma arvan, et meil peab olema selge pilt sellest, mida tuleb teha. meie oma raportis ütleme selgelt, et me peame muutma Äh, sellist lähenemist, et me lihtsalt äh, kasutame neid vahendeid sellepärast, et nad ole, on olemas ja muidu me jääme neist lihtsalt ilma. me peame süsteemi tõhusamalt tööle panema. me oleme oma raportis näidanud, et liikmesriigid äh, peavad täiustama info edastamist, et, et inimesed, kellel ei ole rahale õigust seda raha nõuda ei saaks, see on kõige olulisem. kui me tahame, et liikmesriikide asutused ja Euroopa Komisjon oma tööd korralikult teevad, siis tuleb just nimelt rõhuda sellele ennetavale as aspektile. loomulikult vigasid juhtub, eksimine on inimlik, aga äh, need vead tuleb parandada ning meie oma raportis näitame, kuidas Äh, seda teha. Äh, kuidas äh, nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide korrektiivne tegevus sellele kaasa saab aidata? ja igal aastal, ka sellel aastal oleme me teatud operatsioonide puhul täheldanud, et vigade määra on võimalik vähendada ja viia see väga-väga lähedale Äh, olulisuse piirmäärale. meil ei ole vaja hakata reegleid uuesti muutma, me oleme praeguse finantsraamistiku jaoks reegleid juba muutnud. meil on nüüd vaja lihtsalt need reeglid ellu rakendada. Äh, ei ole vaja hakata reegleid muutma, praegu on see hetk, kus tuleb tegutseda ning liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peavad siin selgelt tegutsema äh, kui me lihtsustame reegleid, kui me ütleme välja selgelt, millised on meie eesmärgid, kui me töötame välja programmid, sellised investeeringute programmid, mis on suunatud äh, teadusuuringutele, mis üritavad tõesti inimeste elu parandada äh, ja, ja pakuvad õigeid stiimuleid, me peame keskenduma nendele programmidele, mis toimivad paremini äh, lugupeetud president, lõpetuseks Äh, tahaksin öelda veel korda. see uus keskendumine äh, sellisele vahendite kasutamisele, millega üritatakse saavutada tulemusi, mis on kodanikele nähtavad ja kättesaadavad, äh, peab olema see tee, mida mööda me tulevikus läheme. ning äh, Äh, niimoodi saame luua õitsva majanduse, luua töökohti ja kaitsta ka keskkonda. Äh, ma arvan, et äh, me kõik tahame selles suunas minna. kontrollikoja seisukohast on komisjoni ja liikmesriikide ülesanne keskenduda just nimelt sellele uuele suunale, sellele suunale, mis üritab saavutada Euroopa vahendite kasutamiselt tulemusi, aitäh! aitäh, kallid kolleegid, arutelu sellel teemal on lõppenud ja päevakorra järgi on meil nüüd komisjoni avaldus Põhja-Iirimaa rahuprotsessi teemal ja meil on siin endine kolleeg, kes asendab proua Georgieva kohe tema kohal